colleghi, la seduta è ripresa. Prima di eh, iniziare i lavori della... Eh... Kolleegid, meie istung jätkub. Enne kui me ah, asume päevakorra juurde, on mul teile teadaanne et Itaalia kodanik sai surma, teine tõsiselt äh, haevata, äh, haavata Afganistanis täna toimunud rünnaku ajal. ja me saadame omapoolse kaastande äh, tapetud omastele ja meie esimene päevakorrapunkt on komisjoni avaldus olukord Haitis aasta pärast maavärinad, humanitaarabi ja ülesehitustöö ja komisjoni nimel annan sõna äh, volinik Georgievale. tänan, proua president. ja ma samuti ühineksin teiega kaastunde avalduses äh, selle rünnaku läbi kannatanud perekonnaliikmetel. aasta tagasi olime tunnistajaks üheks kohutavamale looduskatastroofile äh, uusimas ajaloos, mis leidis aset Haitil, kuid see samuti käivitas parima solidaarsuse ülesnäitamise inimesed, eh, kes seisid silmiti katastroofi ja korratusega, eh, on meile kõigile õppetunniks. aasta pärast katastroofi me tahame avaldada tunnustust ja eh, kaastunnet nendele, kes suruid, ka nendele, kes ellu jäid. me lubasime neid aidata ja me täidame oma lubadused. Euroopa Liit moodustas selles ülemaailmse solidaarsuse äh, ettevõtmises olulist osa. me mobiliseerisime kõik võimalused selleks, et pakkuda nii humanitaarabi ja nagu volinik Piebalgs hiljem selgitab, ka arenguabi selle riigi ülesehitamiseks. pärast maavärinat äh, eraldas äh, Euroopa Liit rohkem kui kolmsada kolmkümmend miljonit humanitaarabiks, milleks komisjon eraldas sada kakskümmend miljonit eurot käesolevaks aastaks. see võimaldas meil oluliselt parandada rohkem kui nelja miljoni haiidilase äh, elu, äh, toiduabi, organisatsiooni äh, ja muude teenuste ja paljudele inimestele loodi võimalused peatuda laagrites, et alustada oma ohtel. meie abi oli suunatud mitte ainult Port-au-Prince'ile, vaid ka teistele äh, katastroofis puudutatud riikidele, Jacques Mellile ja Loganile ja me aitasime ka neid haitilasi, kes Porto-Prantsusest lahkusid, et elada teistes piirkondades oma sulguste juurde, aidates ruususid vabastada, puhastada ja pakkudes puhast vett. meie humanitaarabi keskendub ka kooleravastasele võitlusele, kasutades kakskümmend kaks miljonit eurot selleks, et tagada põhilised tervishoiuteenused, juurdepääs puhtale veele, kanalisatsioonile, epidemioloogilist toetust ja logistilist toetust me oleme pakkunud kolmesaja viiekümne tuhandele inimesele ravi, kuid olulisem on see, et me oleme poolele miljoni haitilisele taganud puhta vee eh, juurdepääsu um, sanitaarteenustel rohkem kui üheksasada tuhandele hallide ja teadvustanud eh, miljonitele heitilastele, eh, mida tähendab kolera ja kuidas seda vältida ja kuidas ravida. ja oleme jaganud ka vajalikku kloori ja me lootsime, et aasta pärast maavärinate olukord on parem, kuid see ei ole nii ja sel põhjusel oleme me käesolevaks aastaks kaks tuhat üksteist ette näinud kolmkümmend kolm miljonit eurot ja kui abi on vaja rohkem, suuremas ulatuses, me oleme valmis eraldama rohkem. aastal äh, äh, kaks tuhat kaksteist on meie eesmärgiks äh, kanalisatsioon, sanitaarteenused, tervishoid. me tegeleme ka halvade hügieenitingimustega seal, kuna see äh, võib põhjustada koolerat ning äh, kahjustada sealseid elanikke. me jätkame abi ka tervishoiusektorile, kuna Haiti tervishoiusüsteem on kokku varisenud ja ei suuda oma elanikke abistada selle protsessi käigus oleme me toetunud humanitaarabitöötajatel ja ma tahan avaldada neile tänu, kes on seadnud oma elu ohtu, et abistada haiitilasi